proua Van Possuti raporti tutvustamise juurde, see puudutab ühtse turu tulevast paremat reguleerimist ja annan neljaks minutiks sõna raportöörile. Um, dag beste voorzitter, eh, beste collega's. Uh, ik ben blij dat ik vandaag eindelijk. Suur tänu, härra eh, president, kolleegid. väga meeldiv, et mul on lõpuks võimalus tutvustada uh, oma raportit parema siseturu määrustiku kohta. seda viimistleti viimase hetkeni. nüüd võib öelda, et Euroopa Liit on ras-, raskes olukorras, meil on eurokriis, põgenikekriis, Brexit, Brexit, Hollandi referendum eelmisel nädalal. ning tuleb tunnistada, et me ei saa lihtsalt imerohuna nõuda rohkem Euroopat kui mult küsitakse, mida Euroopa saab ära teha selleks, et jõuda inimestele lähemale, siis ma olen veendunud, et Euroopal on kohustus näidata, et ta on oluline. sellel on oma mõte, siis inimesed ka näevad, et sellest on kasu. ning siin on oma roll mängida ka Euroopa institutsioonidel samas peavad nad jääma lähimuspõhimõtte juurde, tagamaks, et see on otsuste tegemisel prioriteet. tuleb mõelda kõigepealt, kas on vaja midagi teha või mitte. siis tuleb vaadata, milline oleks kõige parem lähenemine ja uurida, kas on vaja määrust vastu võtta. ning siis alles tuleb tagada, et kui määrus vastu võetakse, et ta on ka ellu rakendatav. see on minu raporti keskmes, kui me räägime siseturu reeglistiku parandamisest sest see on ju Euroopa koostöö ja integratsiooni nurgakivi. me peame tagama, et kui määrus vastu võetakse, rakendatakse ta ka korralikult ellu. selleks, et sisseturgu, siseturgu e-, üles ehitada, sellest ka kasu saada, võimalikult palju seda ära kasutada, üles ehitada ka digitaalne siseturg, peame me tagama, et Euroopa institutsioonid oleks ka oma tööle pühendunud. ning me peame tagama, et meie õigusloome ei oleks liiga innukas. peame olema siin väga ettevaatlikud. tuleb arvesse võtta kõiki sidusrühmi. määrustiku parandamine ei tähenda otseselt seda, et mõningad määrused unustatakse ära, see pigem tähendab seda, et ähm, ellu rakendatav määrustik oleks konkurentsivõimeline, et see tõesti stimuleeriks ka töökohtade loomist ning ettevõtete tegemisi. me peame tagama, et tootlikkus, et, et me toetame tootlikkust ja innovatsiooni ja kaubandust, me peame olema äh, kriitilised ja konstruktiivsed. tuleb tagada, et dünaamiline siseturg tuleb kasuks meie kodanike jõukusele loodetavasti te hääletate homme poolt. aitäh. vaba mikrofon nüüd, esimene kõneleja. Anna Koratsa pild suur tänu, president, suur tänu ka raportile, raportöörile hea töö eest. määrustik peaks olema teekaardiks paremad äh, siseturu toimimise suunas. siseturg ei tähenda äh, aga äh, rohkem töötajate õigusi, vaid vähem bürokraatiat. meie õigustik peab olema lihtne, proportsionaalne ning ellu rakendatav reaalmajanduses. me peame liikuma eemale kehvast mõjuhinnangust Äh, ning äh, tagama, et meie määrustik on ellu rakendatav. dünaamilisus on väga oluline, me ei tohiks ka äh, panna liikmesriikidele liigset koormat, kui rakendatakse ellu siseturu määrustikku imelik on see, et äh, vasakpoolsed praegusel hetkel on reformile vastu, samal ajal kui meil on vaja siseturgu, mis on meie kodanikele lähemal. meil on vaja ellurakendamist, mitte ideolo-, ideoloogilist võitlust tarbijate ja tööstuse vahel. ja nagu volinik Timmermans täiesti õiguselt ütleb, õigesti ütleb, me peame mõtlema suurte asjade puhul suurelt ning väikeste asjade puhul väikselt. suur tänu! aitäh! järgmisena kolleeg Sani, üks minut aitäh, härra president. siseturg on ääretult tähtis ning tarbijakaitse on siin oluline element. tarbijaid, nende õigustest ja, ja õiguste ellurakendamisest alati ei teavitata, seetõttu peame me andma rohkem infot tarbijatele ja nende organisatsioonidele meie süsteem peab tagama, et määrustik oleks kaasaegne, kus võetakse arvesse ka digitaalseid uuendusi, innovatsiooni. tooksin välja siin ühe Ungari innovatsiooni, mis aitab lugeda toodete triipkoodi ning sealt saab kätte ka kohe igasuguse info antud toote kohta. just selliseid algatusi peaks komisjon toetama. suur tänu nüüd Vicky Ford, üks minut. no siseturg peaks muutma lihtsamaks tarbijatel ja äh, ettevõtetel äh, viiesaja äh, inim-, viiesaja miljonilise turul tegutseda. see peaks vähendama kulusid, mitte suurendama neid ning see peaks aitama meie majandustel kasvada ning luua töökohti meie Belgia kolleegi raportit toetavad paljud inimesed siin saalis ning seal öeldakse, et meil tuleb uusi reegleid kehtestada ainult siis, kui need aitavad majandusel kasvada, reeglid peavad olema lihtsad ja lihtsalt ellu rakendatavad. eriti VKE-de koorem peaks olema väiksem ning liikmesriikide parlamentide hääl peaks olema tugevam ning nad peaksid saama näidata punast kaarti öö, ebasoovitavate reeglite öö, blokeerimiseks britid toetavad äh, sellist lähenemist väga ning väga meeldiv, et üle Euroopa kolleegid teevad seda samuti, loodetavasti kiidame me selle täiskogul homme heaks. suur tänu, järgmisena Nicola Caputo, üks minut. Thank you, president. Il particolare tema del mercato unico, strumento essenziale per rilanciare crescita economica ed occupazione. aitäh. me peame uuesti öö, äh, oma tegevuse keskmesse tooma majanduskasvu ja töökohtade loomise õigusloome peab arvesse võtma konkurentsivõimet, see omakorda tähendab seda, et äh, meie siseturul tuleb tugevdada ka tarbijakaitset. meil on vaja äh, tugevdada ühisturgu, samuti peame me mõtlema erinevate puudujääkide peale, mis äh, takistavad meie süsteemil tõhusamalt toimimast. ning kogu meie menetluses, õigusloomelises ja muudeski tuleb seda kõike arvesse võtta. selleks, et saavutada öö, li-, öö, kõige tähtsam on saavutada lihtsus ja läbipaistvus, see on öö, võtmetähtsusega mul on siin üks punane tuli, mis sütib alati siis, kui kõneleja räägib nii kiiresti, et tõlgid ei jõua järele. Teie kõne ajal oli see punane tuli kogu aeg sees. seega, kui te soovite, et kolleegid teid mõistaks, siis rääkige palun aeglasemalt. nii, nüüd äh, kolleeg Tšovot, üks minut. Thank you. I can only agree with the view from the report suur tänu, nõustun täiesti sellega, mida raport räägib siseturu kohta. kõigepealt, meil ei ole vaja ebatarvilikku õigustikku, aga õigustik peab olema ka ambitsioonikas ning see ei tohi ohtu seada keskkonnakaitset, tervishoiu, tervishoidu ja nii edasi. me peame äh, äh, mõistma, kui oluline on olemasolevate reeglite ellurakendamine, selle asemel, et uute reeglite kehtestamist äh, selle asemel, et uusi reegleid kehtestada ennem, kui vanad pole ellu rakendatud. seeläbi saame me luua uusi töökohti ning tagada majanduskasvu. meie õigustik ei tohiks unustada ka uusi tärkavaid majandussektoreid, see peab tulema vastu ka digitaalmajanduse ettevõtetele ning meie õigustik peab tagama Euroopa Liidu pikaajalise majanduskasvu, mis tuleb kasu, kasuks meie kodanikele, aitäh! suur tänu! ja viimasena vaba mikrofoni käigus saab sõna kolleeg Tomašit. jedinstveno tržište predstavlja najveću korist od europske. aitäh. siseturg on Euroopa Liidu jaoks kriitilise tähtsusega. tänapäeval on üsna tavaline, et me kaupleme omavahel, investeerime üksteise riikidesse selleks, et meie siseturu jõukus püsiks, peame me selle laiendama kõikide teenust, kõikidele teenustele ning kaitsma seda kuritarvituste eest. reeglite halb ellurakendamine kahjustab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, mis annavad tööd rohkem kui kaheksakümnele protsendile töötajatest erasektoris. siseturu parem õigustik, mis vähendab bürokraatiat ja annab äh, suuremad võimalused VKE-dele, peaks olema meie prioriteet. aitäh! suur tänu ja nüüd äh, proua volinik Orlo. härra president, auväärsed saadikud, komisjoni nimel tahaksin ma tänada siseturukomisjoni, eelkõige raportöör proua von Bossuiti selle raporti eest me oleme nõus sellega, et siseturg on Euroopa integratsiooni nurgakivi. viimastel aastakümnetel on see aidanud luua rohkem töökohti ning toonud kaasa majanduskasvu ning me peame tõesti terve poliitilise tsükli üle vaatama. eelmisel aastal tutvustas komisjon kahte peamist algatust selle eesmärgi saavutamiseks ühes ühisturustrateegia ning parema õigusloome pakett. eelmise aasta aprillis tulime me välja paketiga, mis võtab arvesse tervet poliitilise õigusloome tsüklit, alates konsultatsioonist kuni vastuvõtmise, ellurakendamise ning järeleanalüüsini. see pakett aitab meil tagada, et Euroopa Liidus tegeletakse tõeliste probleemidega, mis ettevõtete ja kodanike ees seisavad. nüüd peaks Euroopa Liidu seadusi vastu võetama paremini, paremate tõendite põhiselt, pärast paremat analüüsi, mis põhineb reaalsel maailmal. see aitab meil tagasi võita kodanike usalduse. üsna hiljuti võeti vastu parema õigusloome institutsioonide vaheline kokkulepe komisjoni, parlamendi ja nõukogu vahel, nüüd on meil tugev poliitiline raamistik ning institutsioonid on uuesti üle kinnutanud, kinnitanud, et nad toetavad paremat õigusloomet. pärast ametlikku vastuvõtmist peaksid siis nõukogu ja parlament komisjoniga koostööd tegema, et see ka õigeaegselt ja korrektselt ellu rakendatakse. me peame tagama, et me oma tegevuses toome kodanikele ja ettevõtetele ka praktikas, mitte ainult teoorias kasu. nüüd see regulatiivne äh, Refiti programm, millest me ennem juba rääkisime. Refit mängib keskset rolli ka olemasoleva õigustiku lihtsustamises ning liigse halduskoorma vähendamises, eriti mikroettevõtete ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks ja seda teeme ilma, et me nõrgendaks ühtegi oma olulist sotsiaalset või keskkonnaeesmärki. teine peamine eesmärk eelmisest aastast on ühisturustrateegia, mis võeti vastu oktoobris. sellel on kolm peamist eesmärki. uute võimaluste loomine inimestele ja ettevõtetele kaasajastamise ja innovatsiooni õhutamine, mida Euroopal vaja on, ning eelkõige praktiliste tulemuste saavutamine. mõningates valdkondades tul-, peame me välja tulema uute algatustega, näiteks teenuste pass võtmesektorite jaoks majanduses, me peame vastu võtma õigusloomelise ettepaneku diskrimineerimise vältimiseks tarbijate puhul, olgu see siis öö, elukoha või rahvuse puhul, ning samuti peame me täiendama vastastikuse tunnustamise õigustikku. aga sellest ei piisa, kui me tuleme välja uute algatustega, me peame tagama ka, et ähm, olemasolevad, olemasolev õiguslik on ka tõhusalt ellu rakendatud. me peame analüüsima oma määrustikku paremini ning parandama vead. samuti peame me tagama, et olemasolevad reeglid on liikmesriikide poolt korrektselt ellu rakendatud ning Äh, et nad tõesti äh, lähenevad äh, reeglite täitmisele taibukalt ning vastutustundlikult. näiteks soovime me aidata liikmesriike uute õigusaktide ellurakendamisel ning koostame ka iga-aastaseid vastavus, vastavusaruandeid liikmesriikide kohta. daamid ja härrad, meie eesmärgid on samad. meie nägemus äh, selle kohta, mida me soovime saavutada, on sama, me kõik soovime ju siseturgu, siseturu õigustikku parandada ning paremaid tulemusi saavutada, seega töötagem koos, komisjon, Euroopa Parlament ja Nõukogu, et me tõesti oma eesmärgid saavutaksime, suur tänu! Mm. suur tänu!